nüüd siis äh, läheme edasi hääletuse selgitustega. ja kõigepealt sfeeri raport. ja sõna saab härra Jakolino. jah, proua president, aitäh. suur aitäh Pole kahtlustki, et härra Sveeri raport on samm õiges suunas ning see aitab äh, luua paremaid haridusvõimalusi noortele. rohkem innovatsiooni, rohkem äh, algatusi, kõik see on kasulik Euroopa Liidu strateegiale aastaks kaks tuhat kakskümmend. meil on vaja rohkem koole, rohkem äh, väljaõppevõimalusi, rohkem ülikoole ja ka tõelist koostööd noorte vahel sest äh, see annab äh, meile lisaväärtust ja aitab edendada kultuuri. hariduse äh, edukus on selle raporti keskmes ja seetõttu ma hääletasin poolt noorte liikuvus, rohkem liikuvust noortele, rohkem ja paremaid võimalusi töö otsimiseks ja leidmiseks. mitte muidugi noortele inimestele ainult, vaid kõigile teistele samuti see on tähtis ja siin räägitakse ka sellest, mida noored inimesed üldiselt soovivad. härra Koslek, lugupeetud president, härra Koslek, teil on sõna. kõnelejal pole mikrofoni. ei, ütleb proua president, mitte härra Posselt ei saa sõna, vaid härra Koslek. härra Koslekil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president lugupeetud president, kallid parlamendiliikmed, minagi toetasin noorte liikuvuse algatust, sest sellega vähendatakse kooli pooleli jätnud inimeste äh, määra äh, umbes viieteist protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend ja suurendatakse ülikooli lõpetajate arvu kolmekümne ühelt protsendilt neljakümnele protsendile. kui me võrdleme neid näitajaid USA-ga, siis USA-s lõpetab ülikooli vähemalt nelikümmend protsenti neist, kes alustab ülikooliõpinguid ja Jaapanis isegi viiskümmend protsenti. praegu on neliteist koma neli protsenti äh, nendest noortest, kes on kaheksateist kuni kahekümne nelja aastased äh, ainult keskharidusega ja kakskümmend üks protsenti noortest on töötud. seetõttu ma toetasin noorte liikuvuse raportit. on välja arvutatud et hinnanguliselt on äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal vaja palju rohkem äh, ülikooli äh, haridusega inimesi, mitte kakskümmend üks protsenti nagu praegu, vaid kolmkümmend viis. härra Kalinovski. lugupeetud president, aitäh! Euroopa programmid, mis toetavad noori, vajavad omakorda meie toetust, sest me räägime ju oma mandri tulevikust. kuid noorte tulevik äh, tundub äh, praegu olevat justkui savijalgadel. me peame noori aitama, peame tagama, et nad õpiksid rohkem keeli ja tagama, et nad saaksid vabalt valida, kus nad õpivad. mitte igaühel ei ole nii palju raha, et ta saaks selle kõik ka kinni maksta ja sellepärast meil ongi programmid, näiteks Leonardo ja Erasmus, mis noori inimesi aitavad ja kogemus on näidanud, et need programmid on täiesti kasulikud ja et see raha on arukalt kulutatud. eriti just need noored, kes elavad maapiirkondades, ei pääsekski tihti muidu ülikoolidesse, eriti nendesse, mis asuvad nende elu, elukohast kaugemal. aitäh ja härra Tagula! arvoisa puhemees! lugupeetud president! mina tahaksin samuti rääkida härra Sveri äh, raportist Noorte liikuvus ja öelda, et tegemist on hea algatusega ning Euroopa Liidu poliitika üks edulugusid ongi tegelikult see, mis puudutab haridust. isegi euroskeptikud, kes äh, kritiseerivad Euroliitu, Euro-, Euroopa Liitu, on äh, öelnud, et noorte liiguse programmid on tegelikult andnud Euroopale lisaväärtust, millest on kõigile kasu. Äh, Bologna protsess, äh, Kopenhaageni protsess on suurepärased näited. ning Sveeri raport tugevdab veelgi seda üldiselt heaks kiidetud lähenemisviisi, seda arengusuunda ja annab uusi võimalusi eurooplastele, kes soovivad õppida teistes riikides ning äh, see tähendab seda, et äh, meil on äh, rohkem võimalik vahetada parimaid tavasid ning ma usun, et tulevikus on noorte liikuvus kasulik ka Euroopa majanduskasvule. kuid majanduskasvust veelgi tähtsam on meeles pidada, et noorte liikuvuse programm aitab noori, kes saavad areneda isiklikus plaanis ja ka eurooplastena. härra Hann aitäh, proua president, kogu Euroopas kasvavad praegu üles noored, kes satuvad vaesuse lõksu ja sinna satuvad tegelikult ka järgmised põlvkonnad, inimesed juba sünnivad võlgadesse ja selle on kaasa toonud rahaliit. Iirimaal on skp langenud kahekümne protsendi võrra, see on lihtsalt kohutav langus ja eh, me oleme vastu võtnud eh, uusi kärpekavasid, ka Iirimaa on vastu võtnud uue kärpekava, kuid tegelikult see teda ei päästa ja me teadsime seda ju juba eh, aasta tagasi jah, võib vastu võtta lühiajalisi meetmeid, Kreekale antakse ajutiselt lühiajalist eh, laenu headel tingimustel, tegelikult sellest mingit kasu ei ole, sama poliitika jätkub eh, Kreekas eh, ja Portugalis on samuti tekkinud probleemid ja selle asemel, et tõdeda jah, me eksisime, me ei, me ei tõde mitte midagi ja laseme oma valijatel selle kõik kinni maksta. proua Morgunaite lugupeetud president, suur aitäh! mul on äh, väga hea meel selle üle, et me oleme vastu võtnud noorte liikuvuse raporti, sest see on raamistik, äh, mis aitab kogu Euroopat. siin antakse väga selgeid äh, soovitusi selleks, et Euroopa saaks veelgi parandada oma haridus- ja väljaõppesüsteemi. ma tahaksin äh, siinkohal rääkida mitmest aspektist, mis mulle resolutsioonis eriti meeldivad. noorte liikuvuse raportiga taotletakse ka Euroopa Liidu äh, strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, täitmist. seal muuhulgas nähakse ette, et koolist väljalangejate protsent peab vähenema viieteist protsendi võrra samuti räägitakse sellest, et tuleks tunnustada nii õpilaste kui õpetajate kvalifikatsioone ning tõsta õpetaja elukutse prestiiži. õpetaja on äärmiselt tähtis isik, sest ta aitab äh, kaasa õpilaste arengule ja seetõttu peaks õpetajaks saama ainult kõige paremad kandidaadid. ma tervitan seda, et Euroopa Komisjon nõuab põhjalikku strateegiat, millega edendataks elukestva õpetajate härra Posel, palun. lugupeetud äh, proua president. Saksamaa noortel, noored nõuavad siin teatud muutusi ja raport on selles osas äh, väga selgesõnaline, siin nõutakse ülikoolide võrgustikke Euroopa Liidus ja ka kutseõpet, sest et tegelikult meil ei ole vaja mitte ainult ülikoole, vaid just nimelt ka kutsekoolitust ning edasi äh, siin nõutakse ka keelteoskust, jah, tõesti, mulle meeldib ka Shakespeare'i emakeel, aga väga kahju, et et äh, noored arutavad asju vaid ühes ainsas keeles ja nad ei õpi naaberriigi keelt, nad ei õpi väikseid keeli. selles osas tuleks äh, neid äh, seda tegema julgustada, sest et läbi keele õpitakse tundma ka naaberriigi kultuuri ja võimalused selles osas on väga suured. proua Janjevska, palun. proua Janjevska suur tänu, proua president. ma rõõmustan selle üle, et noorte liikuvuse algatusest on saanud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia täieõiguslik osa ja ma olen nõus ka sellega, et kui me räägime siin mitteametlikust haridusest, ja osalemisest noorteorganisatsioonides, vabaühendustes ja nii edasi, siis mitteametlik haridus võib äh, õpetada noori tegema koostööd, tegema meeskonnatööd ja see pakub neile tulevikus paremaid võimalusi. suur aitäh, nüüd lähme edasi Mary Honeyballi raporti juurde varases eas õppimise kohta ja esiteks härra Kalinovski, palun suur aitäh, proua president, meie lapsed on meie tulevikuks. meie lapsed on need, kes ehitavad üles korraliku Euroopa ühiskonna ja sellepärast on meil vaja lapsi harida juba äh, kõige varasemast east alates. haridus peab tuginema tugevatele alustele ja äh, õpetajad peavad olema äh, korralikult koolitatud. me peame pakkuma võrdseid võimalusi kõikidele lastele, ükskõik, kas nad on pärit linnadest või maapiirkondadest, äh, rikastest või vaestest perekondadest. kõikidel lastel peaksid olema kasutada samasugused võimalused ja siin viitan eriti maapiirkondades elavatele lastele, sest et nendel on piiratum ligipääs koolidele. härra Takula, palun Honeyballi raporti kohta härra Takula, palun. arvoisa puhemies. aitäh, president. on väga oluline pöörata suurt tähelepanu just õppimisele ja hooldusele varases eas. ja seetõttu on mul proua Honeyballi raporti üle väga hea meel. kuid selle väga hea raporti kohta tahaksin öelda siiski seda, et minu meelest tuleks kasvatusele ja hooldusele pöörata suuremat tähelepanu kui haridusele, sest inimese esimesed eluaastad on siiski väga tähtsad, nende jooksul arenevad välja kõige tähtsamad äh, selle aja areng on kõige tähtsam ning eh, juhul, kui esimestel eluaastatel on eh, lapsel turvaline kasvatus, siis on eh, tal tulevikus võimalik saada edukaks inimeseks ja seetõttu tuleks rohkem tähelepanu pöörata sellele, et last kasvatatakse, mitte sellele, et teda haritakse, küll ta jõuab koolis käia ka hiljem. raportis räägitakse erinevatest mudelitest, mida Euroopas kas-, kasutatakse ja öeldakse, et alates varasest lapsepõlvest tuleb tagada, et ükski eurooplane, ükski noor eurooplane ei äh, satuks äh, tõrjutud olukorda, et kõigil läheks elus hästi, aitäh! eelmisel suvel oli mul võimalik kasutada teie, ähm, külastada teie valimisringkonda ja ma viisin oma lapsed randa, mul on kaks väikest tütart, kes seal siis ehitasid liivalossi ja ma vaatasin, kuidas nad seda teevad, et nad ei pane üldse tähele, et algamas on tõus, nad kaunistasid oma liivalossi ja mul ei olnud tegelikult südant neile öelda, et kohe tuleb tõusulaine, mis teie lossi äh, purustab ja täpselt sama tundsin ma täna, kui ma lugesin äh, seda hääletusnimekirja meie SKT kukub lihtsalt kolinal, aga meie räägime siin sellest, et varases eas tuleks rohkem õppida, et ILO seab meile teatud kohustusi, et Sarajevo, äh, Sarajevo võiks olla uueks kultuuripealinnaks aastal kaks tuhat neliteist ja nii edasi ja nii edasi. las ma räägin teile nüüd statistikast, mis on lihtsalt kohutav. aastal tuhat üheksasada seitsekümmend neli moodustasid Lääne-Euroopa riigid kolmkümmend kuus protsenti maailma SKT-st, nüüd on see kakskümmend kuus protsenti ning aastal kaks tuhat kakskümmend on see viisteist protsenti. meie siin räägime sellest, et varases eas tuleks rohkem õppida ja ajame äh, populistlikku juttu Lissaboni äh, kava äh, täitmisest, kuid Euroopa Liidu ja kogu ülejäänud maailma vallutavad need riigid, kes on aru saanud, et detsentraliseerimine on kasulik nii et eh, sisse on eh, tulemas eh, tõusulaine, aitäh. proua Markonaite. suur aitäh, president, ja aitäh, et mulle sõna annate. mina tahaksin vastata sellele, mida siin härra Tomaševski ütles. minu meelest ei ole tal absoluutselt õigus Poola, Leedus on Poola vähemus ning Poola lapsed väidetavalt ei saa õppida Leedu, ei saa Leedus õppida poola keelt, kuid tegelikult tahaksin mina öelda vastuseks, et Leedus on olemas koolid, kus õpitakse poola keeles, aga Saksamaal elab kaks miljonit poolakat ja ei ole ühtegi poolakeelset kooli, kus tõesti oleks võimalik saada haridust just poola keeles. Leedus saavad Poola lapsed vabalt õppida poola keeles haridus on neile kättesaadav juba lasteaiast saadik ja ka ülikoolis on poolakeelsed programmid. nelikümmend kaks protsenti Leedu rahvusvähemustest ei arva sugugi, et riigikeele oskamine on äh, neile äh, kasulik, äh, kui nad proovivad siseneda tööturule. ja ma tahaksin härra Tomaševskilt küsida, kas tema meelest kannatavad etnilised vähemused, rahvusvähemused ka Poolas? aitäh, et mulle sõna andsite, lugupeetud president ma olen väga tänulik, et me seda debatti peame ja olen tänulik ka selle eest, et proua Hanipool on püüdnud ühendada poliitilise spektri erinevaid osi ja nende vaateid. mina jäin hääletusele erapooletuks sellepärast, et minu meelest on see raport vastuolus asjaoluga, et tegelikult on haridus liikmesriikide pädevuses ja ähm, siin tervitatakse Barcelona eesmärke, kuid Barcelona eesmärgid lõppesid ju fiaskoga need olid lihtsalt numbrid, mille Euroopa tsentraalsel moel ette kirjutas liikmesriikidele. nii et jätame liikmesriikide pädevused ikkagi liikmesriikidele, nemad ise peaksid otsustama, kui palju koolieelseid haridusasutusi neil vaja on. asi ei ole ju ainult numbrites, asi on ka kvaliteedis ja selles, et liikmesriikides on erinev kultuur. mul on väga kahju, et ma ei saanud proua Hannibali raportit toetada, aga teatud põhimõttelistes küsimustes on see lihtsalt selgelt vastuolus minu äh, uskumustega, aitäh! aitäh ja edasi lähme Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga. Excuse me, madam, I vabandage, proua president. mina tegelikult äh, palusin ka sõna proua Hannibooli raporti äh, hääletamise selgitamiseks, kas lubate? okay, go. hea küll, rääkige. lugupeetud president. loomulikult on lapsepõlv väga tähtis osa elust. ja lapsepõlves toimuv mõjutab meid kogu elu. ka seda, millised me oleme tulevikus täiskasvanud inimestena, see tähendab seda, et varase lapse ja haridus kahtlemata on tähtis ja sellel on tähtis roll ning haridus haridusse investeerimine on väga oluline igale inimesele. kõige loomulikum viis toetada varases eas õppimist on toetada perekonda, sest oma lapse esimesteks vanemateks, esimesteks õpetajateks on ikkagi vanemad ise. seetõttu ma arvan, et proua Hannibali raport oleks pidanud äh, rääkima ka sellest, et kui vanemad ei hoolitse oma laste eest, siis ei peaks neid selle eest äh, kohe karistama. Euroopa Liit äh, peaks äh, püüdma toetada ka perekondi liikmesriikides. aitäh, nüüd edasi Euroopa Liidu ja Mauritaania vaheline kalandusalane partnerlusleping, härra Haan. aitäh! Need, kes toetavad ühtset kalanduspoliitikat Euroopa Liidus, ütlevad sageli, et ega kala riigipiiri ei tunne. tõepoolest originaalne mõte kes oleks selle peale tulnud. aga tegelikult on nii, et äh, territoriaalne jurisdiktsioon ja omandiõigused on ainuke võimalus üldse kaitsta kalavarusid. kui me vaatame, millised riigid on suutnud oma kalavarusid äh, kaitsta, vaatame Islandit, Norrat, äh, Uus-Meremaad, siis kõigil on see õnnestunud ainult nii, et nad ütlevad, need varud on meie omad. sellisel juhul on neil ka motivatsioon neid varusid käidelda kestlikul moel mis ei kuulu kellelegi, see, selle eest keegi ka ei hoolitse, kuid äh, kahjuks on ühine kalastuspoliitika selline poliitika, mis ütleb, et kalavarud on ühised, kõigil on ühiselt õigus neid kasutada. seega äh, ei hakka keegi ka Põhjamerd äh, eraldi kaitsma, sest see on ju kõigi oma. me oleme viimastel aastatel näinud, et makrell on hakanud äh, minema elama Islandi territoriaalvetesse, lahkuma meie vetest, nüüd kuulub ta siis Islandile. meil ei vedanud, neil vedas, võib-olla mõne aja pärast tuleb makrell tagasi, kes teab, aga seni on kõige parem äh, see, kui me püüaksime kalavarusid äh, majandada selliselt, et kõigepealt pannakse paika, kelle territoriaalvetes nad elavad ja kellele nad kuuluvad, aitäh nüüd lähme edasi riigihangete juurde ja härra Mikolašik, selles osas olete te sõnavõtjana mul kirjas. no madam I... ei, proua president, ma palusin sõna väikeettevõtlusalgatuse osas, nii et mitte riigihangete kohta. selge, suur aitäh, siis nüüd lähme edasi mm, nafta hinna tõusust põhjustatud äh, kriisi juurde Euroopa kalandussektoris ja kõigepealt on sõna härra Jaaril. suur tänu, proua president. nafta hinna tõus ei ole ainuke, mis on põhjustanud kriisi Euroopa kalandussektoris. nafta on maksuvaba ning teiselt poolt äh, on siin ka muud aspektid, tegemist peaks olema tegelikult võimalusega, peaks olema võimalusega abistada kalamehi selleks, et nad saaksid edasi kalastada, kuid samas äh, kaitses ka keskkonda, kui me vähendame nafta hinda, siis sellest ei piisa. tahaksin siit saata välja hoiatussõnumi liikmesriikidele. suur aitäh ja proua Bilbao, palun! suur tänu, proua president, esiteks tahaksin väljendada kaastunnet kõikidele Lorca elanikele Murcia provintsis Hispaanias kaheksa inimest on hukkunud, kakssada viiskümmend inimet, inimest on saanud haavata Äh, proua president, hääletasin selle ühisresolutsiooni poolt ja mitte minu fraktsiooni resolutsiooni poolt tulenevalt äh, väga raskest olukorrast, mis on tekkinud kalandussektoris äh, nafta hinnatõusust tulenevalt. siin ait-, aidatakse ettevõtteid küll vaid kolme aasta jooksul, aga see võib neile siiski abiks olla ja tegelikult selle abirahade tõus ei mõjuta kuidagi eelarvet, tuleb tagada samas ka keskkonnakaitse ning konkurentsi, neid ei tohiks moonutada konkurentsi liikmesriikide vahel. siiski peavad euro, Euroopa Liidu fondid abistama endiselt äh, kalandussektorit selleks, et nad liiguksid üle taastuvkütustele, fossiilkütustelt ning et äh, pakutaks uusi võimalusi ka tervele merendussektorile. suur aitäh ja härra Kelly, palun! Äh, aitäh, president! vot kalandus äh, nagu põllumajanduski on äh, väga habras elukutse, see sõltub ilmast, ka kala, kalanduses sõltub see ilmast, samuti kalavarude seisust ja nüüd on meil kõigele lisaks veel ka nafta hinnad tõusnud. lahendus peab äh, tuleb sellest, et Euroopa Liit hakkab ennast rohkem äh, ise energiaga varustama. aga ma arvan, et me peaksime äh, lisaks uutele energiaallikatele vaatama ka selliseid valdkondi, mida me pole siiani veel kaalunud või ei ole pidanud majanduslikult otstarbekaks. nii et, et nüüd on olukord äh, muutunud ja ma arvan, et kui me suudaksime varustust Euroopas parandada, siis ka naftahinnad langeksid ning me ei sõltuks enam mittedemokraatlikest režiimidest tarnete osas aitäh ja nüüd äh, väikeettevõtluse akt ja kõigepealt äh, härra Roder, keda saalis ei ole. ja nüüd saab sõna härra Mikolašitš. suur aitäh, proua president. ma olen nõus ähm, sellega, mida kolleegid on nõudnud, et äh, Small Business Act ja selle hindamine õigusloomealastes ettepanekutes peab olema süstemaatiline seda mitte üksnes liikmesriikide tasandil, vaid ka Euroopa tasandil. väikeettevõtted on Euroopa majanduse selgrooks ning sellisena loovad nad üle äh, saja tuhande töökoha. samas on regionaalsel tasandil rahaline toetus äh, innovatsioonile ja väikeettevõtetele, väikestele innovaatilistele ettevõtetele ebapiisav. Euroopa Liidus äh, Äh, on leitud, et läbi vahenduspankade seitsekümmend viis protsenti kahekümne ühest miljardist eurost oli nendel ettevõtetel võimalik saada, aga ainult viiskümmend tuhat väikeettevõtet tõesti sai seda raha kasutada, aga selliseid ettevõtteid on tegelikult ju tohutult, aitäh! aitäh, mina tahaksin samuti kõnelda kõigi rahvaparteilaste nimel. meie toetame selliseid sätteid, me leiame, et VKE-sid tuleb toetada, me teame, kui olulised need ettevõtted on Iirimaa majandusele ja ka Euroopa majandusele. aga me ei saa aru, miks siin peaks viitama teatud maksudele me lihtsalt äh, reageerime propagandale, mis parajasti aktuaalne on, nendele teemadele, mis parajasti on aktuaalne. ja nüüd äh, viidatakse siin, et meil on selline ühtlustatud ettevõtete maksubaasi osas teatud kahtlused. Äh, selle ühtlustatud maksubaasi osas võib mitmeti arvata ja ärme tooge ja mingit ideoloogiat mängu, aidakem VKE-sid nii palju, kui me saame, aga ärme kogu aeg neid asju siia sisse tirime, me hääletasime selle üldse maksubaasi vastu, aga me ei hääletanud kogu raporti äh, vastu, sest me ei taha VKE-sid jätta ilma toetusest, mida nad tegelikult vajavad. aitäh ja härra Mitchell, mul on teile küsimus äkki te meile ütleksite, mida need lühendid ka tähendavad? ükskord mu käest küsiti, et kas ma kõnelen leedu keeles. ma rääkisin ettevõtete ühtsest maksubaasist. konsolideeritud ühtne ettevõtete maksubaas. Sure äh, mul oleks väga hea meel, äh, kui meie külastajad saaks ka aru, millest me räägime please. I was just about to ask. ma tahtsin tegelikult küsida, kas mõni asi võib, kas mõnda asja võib nimetada ideoloogiaks ainult sellepärast, et see äh, ei asu, äh, et see polegi seotud Iirimaaga? This is not a question of what's liked in Ireland tegelikult ei ole see küsimus siin selles, et kas Iirimaa meeldib või ei meeldi, me räägime Euroopa Parlamendist. me oleme Euroopa Parlamendi liikmed ja me võime ise öelda, mida me tahame, mida me arvame, mitte ükski liikmesriik ei saa meid kohustada ja keegi ei saa teisele liikmesriigile ka peale suruda mingisuguseid seisukohti. iga liikmesriik lähetab siia oma parlamentäärid, oma saadikud. minu seisukoht on selline, et see ühtne maksubaas, millest räägitakse Berliinis, on lihtsalt äh, propaganda. keegi ei ole tõestanud, et see on hea asi, äh, võib väita vastu, võib väita poolt ja seetõttu mina ei kavatse, mina kavatsen öelda seda, mida ma arvan, mitte lihtsalt äh, pidada mingeid poliitiliselt korrektseid seisukohti. härra Takula, aitäh, proua president! mis puudutab ettevõtete maksustamist, siis see on Euroopa Liidu jaoks eriti keeruline küsimus, sest meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, mis on täiesti erinevad, nende majandusstruktuur on ju täiesti erinev. aga arvestades, et meil on äh, ühisturg, on tähtis äh, kanda hoolt ka selle eest, et VKE-d, mis moodustavad ju Euroopa majanduse selgroo, et neil oleksid äh, võrdsed konkurentsitingimused, praegu see nii ei ole ja seetõttu on äh, tähtis äh, tõesti teha äh, jõupingutusi selleks, et aidata VKE-sid. kui me vaatame näiteks Soomet, siis Soome ettevõtted on ühisturu keskmest ikkagi väga kaugel, neil on suuremad logistilised kulud, transpordikulud ja need kahtlemata tõstavad märkimisväärselt ka toodete lõpphinda. see tähendab seda, et me vajame mingisuguseid kompensatsioonimehhanisme euroalal võib selleks kasutada näiteks erinevaid maksustamis, maksustussoodustusi, kuid ka teisi instrumente, mille abil muuta konkurents äh, võrdsemaks. ja raportis on tehtud vastavaid jõupingutusi ja ma tahaksin ära märkida ka selle, tahaksin veel kord äh, rõhutada seda, et põhjapoolsed, äh, äärepoolsed ettevõtted peaksid saama samuti kasutada konkurentsisoodustusi, võrdseid tingimusi. aitäh, härra Kelly! suur aitäh! ma nõustun sellega, mida ütles härra Gay Mitchell CCCTB kohta ehk ühtse ettevõtlusmaksu kohta, kuid tahaksin omalt poolt öelda seda, et tegelikult oleks võinud me tõstatada veel ka toodete võltsimise küsimuse. mul on Äh, mulle on see küsimus tähtis sellepärast, et võltsitud kaubad on väga kahjulikud kogu Euroopa ettevõtlusele ja selle teemaga ei tegelda piisavalt riikide valitsused ju isegi soodustavad võltsitud kaupade turule eh, tulemist, sest nad ei võitle selle nähtusega aktiivselt ja meie peaksime nende riikide nimesid selgelt eh, nimetama ja panema nad nii-öelda avalikku häbiposti, sest Euroopas on ka endal olemas, eh, ka endas olemas ettevõtted, mis püüavad ajada ausat äri, nii et me peame takistama neid, kes võltsivad tooteid. aitäh, me läheme edasi innova-, Innovaatilise Liidu raportiga, mille autoriks on proua Merki Ees ning esimene kõneleja on härra Pilan lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, suur aitäh! meil on äh, vaja paremat arengut, suuremat paindlikkust, äh, uut äh, innovaatilisust, niimoodi saame me võidelda majanduskriisi, ähm, kriisiga ja majanduskriisi tagajärgedega. see tähendab seda, et me peame astuma ühiseid innovaatilisi samme ja peame edendama kodanike loomingulisust näiteks peaksime võimaldama seda, et inimesed töökohas saaksid ise teha ettepanekuid oma töö tõhusamaks muutmiseks. teine valdkond, mida vaadelda, on tarbimine. ma olen kindel, et kõik meie kodanikud tahaksid näiteks kasutada ajakohastatud tehnoloogiat. mõelgem näiteks sellele, kui palju iPadi rakendusi on välja töötanud eurooplased me peame tagama, et kodanikud, teadlased ja ettevõtted liiguksid kõik üksteisele lähemale ja siin võivad suurt rolli mängida kohalikud omavalitsused. rikkus, mida me siin loome, peaks jääma Euroopasse ja loodetavasti uued meetmed aitavad sellele ka kaasa. presidendil, leider hatte ich gestern keine ära jääb. suur aitäh, president. kahjuks mulle eile debatis sõna ei antud, kuigi ma olin kohal ja seetõttu toetan ma nüüd neid kõnelejaid, kes on öelnud, et ähm, äh, uued algatused ja teadusuuringud peavad jõudma ka põllumajanduse valdkonda. põllumajandus on ju samuti äh, majandusharu, see on samuti moderniseeritud, ka seal toimuvad erinevad innovaatilised algatused. ja äh, põllumajanduse ees seisavad praegu suured väljakutsed, suuremaid väljakutseid on kolm. kõigepealt tuleb Äh, toitu toota inimestele, teiseks tuleb aidata kaitsta ja alal hoida keskkonda ning kolmandaks toota energiat. mõnikord äh, on need eesmärgid omavahel vägagi kattuvad, omavahel seotud ja see tähendab seda, et äh, majandustegevusele põllumajandussektoris tuleb tulevikus pöörata suuremat tähelepanu härra Siobro, aitäh, mina toetasin Innovaatilise Liidu raportit, sest innovatsioon on Euroopa arengule elutähtis, kuid mina pean oluliseks seda, et innovatsiooni toetatakse ennekõike just VKE-de puhul. sellepärast ähm, et äh, uutes liikmesriikides on VKE-de toetamine natuke maha jäänud. just nimelt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted aitavad äh, tagada selle, et Euroopa Liit ka tulevikus säilitab konkurentsivõime me peaksime meeles pidama, et teadusuuringud on näidanud et, et seitsekümmend viis protsenti VKE-de rahastamistaotlustest, mis puudutavad uusi tehnoloogiaid ja teadusuuringuid, lükatakse pankade poolt kohe tagasi. rahastamine on väga tõsine probleem ja me peaksime tegema rohkem, et veenda liikmesriiki toetada, toetama ka VKE-sid. kui VKE-sid ei toetata, siis nad hakkama ei saa sest konkurents kogu maailmas järjest äh, tugevneb aitäh, härra Kuuski. lugupeetud president, aitäh. ma toetasin seda huvitavat ja põhjalikku raportit innovaatilise liidu kohta ja ma tegin seda sellepärast, et lootsin, et erinevate liikmesriikide erisused ehk tulevikus kahanevad kuid, ja et äh, väheneb ka ajude äravool Euroopast. kestliku arengu tagamiseks Euroopa Liidus tuleb eraldada rohkem raha innovaatilistele algatustele ja teadusuuringutele. tuleb äh, panna äh, valitsustele tuleb panna südamele, et nad mitte ainult ei annaks rohkem raha, vaid kehtestaksid ka minimaalsed rahastamiskünnised teadusuuringute jaoks rahastamise tase ei tohiks muidugi tulla teiste Euroopa poliitikate arvelt, aitäh. aitäh, proua Eek, suur aitäh. lugupeetud president, me teame, et innovatsioon on äh, majanduslikule ja sotsiaalsele arengule Euroopas väga oluline, kuid hoolimata sellest tõsiasjast ei ole Euroopa suutnud innovatsiooni alal suurt midagi ära teha ja seetõttu on väga hea, et komisjon meile nüüd selle ettepaneku esitas. et äh, proua volinik Kunn seda ettepanekut äh, meile tutvustas. selles äh, dokumendis Innovaatilise Liidu kohta räägitakse ka reeglitest ja kui me reeglid vastu võtame, siis tuleb meil ennekõike reegleid lihtsustada ja vähendada bürokraatiat, sest kõik ettevõtted, eriti väikeettevõtted ja ka kõik üksikisikud ütlevad kogu aeg, et kui nad tahavad taotleda Euroopa Liidu raha, siis kõige raskem on just see bürokraatiamasin, millest tuleb suuta ennast kuidagi läbi närida. me peame tagama, et meil oleksid tõhusamad haldussüsteemid ja juhtimissüsteemid ja et me keskenduksime pigem suurtele projektidele, mitte lihtsalt ei jagaks raha väga killustatult laiali ma usun ka seda, et innovaatiline liit võiks olla kasulik instrument kliimamuutustega võitlemisel, aitäh! nüüd lähme edasi ILO konventsiooni juurde, kõigepealt härra Repo, palun. kotitööntekijad aitäh, proua president. koduabilise töö on sageli alahinnatud, seda tehakse mustalt, koduabilisi koheldakse ebaõiglaselt ja lihtsalt halvasti. Euroopas on koduabilised tavaliselt äh, sisserändajad. Neid ei näe mitte mingites registrites ja seetõttu neid äh, tihti ka kuritarvitatakse ja nad elavad nii-öelda tööandja armust koduabilisi käsitlev soovitus ILO konventsioonis konventsioonis on üks viis tagada, et austatakse ka koduabilise inimõigusi, sotsiaalseid õigusi, et neid austatakse, kaitstakse ja eh, rakendatakse, arendatakse kahtlemata on ka Euroopas eh, väga palju koduabilisi, kes töötavad mustalt, see, see on nii-öelda kaasaegne orjapidamine, kusjuures need naised, kes niimoodi töötavad, tihti ei kaeba mitte kellelegi ei eh, majandusliku ega tihti ka seksuaalse kuritarvitamise üle ja äh, seetõttu ei peaks me keskenduma mitte ainult sellele, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka sellele, mis toimub Euroopa Liidus. koduabiliste olukorra parandamine peaks olema üks osa Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia täitmisest, aitäh! härra Jaar, palun! proua president, siin räägitakse sellest, et äh, inimesed, kes töötavad äh, selles äh, sektoris, enamalt jaolt on tegemist naistega, et ka neil on õigus sotsiaalteenustele ning korralikule tasule. on ka neid, kes räägivad sellest, et selles sektoris valitseb ebaõiglus ja leiab aset lausa uskumatuid asju. samas tuleb aga mõista ka seda, et hoolimata täiesti õigustatud nõudmistest võib juhtuda, et halduskoormus kujuneb siin väga suureks. kui inimesel on tarvis näiteks Saksamaal lausa kasutada konsultanditeenuseid selleks, et tööle võtta koduabiline, siis läheb see asi väga kalliks maksma ning nõuab ka väga palju aega ja lõppkokkuvõttes makstakse eh, selle eest eh, sularahas ja lõppkokkuvõttes kahjustab see töötajat ennast. suur aitäh ja nüüd lähme edasi antibiootikumi resistentsuse juurde ja jällegi on sõna teil, härra Jaar. proua president, mul ei olnudki vaja üldse maha istuda tahaksin märkusi teha, sellepärast et minul on kogemusi loomakasvatusvaldkonnas ja kui rääkida loomadest ning loomakasvatusest, siis tuleb äh, tagada see, et antibiootikumide kasutamine oleks võimalikult piiratud meil on vaja analüüsi selle kohta, mis tegelikult praegu selles valdkonnas Euroopa Liidu liikmesriikides äh, toimub ning äh, selles analüüsitegevuses peaksid osalema kõik riigid. samas on meil vaja rohkem teaduslikke uuringuid selleks, et antibiootikumide ohud oleks meile selgemalt teada. meil ei ole vaja mingisuguseid ideoloogilisi äh, hirmutavaid pilte, aitäh! suur aitäh, nüüd edasi proua Šake raport Euroopa Liidu välistegevuse kultuurilise mõõte, mõõtme kohta ja kõigepealt on sõna härra Reepol. Eh, Mietintö oli lugupeetud president, ma pidasin seda raportit toetamise vääriliseks, eh, sest eh, Euroopa Euroopast räägitakse üldiselt kui ühisest majandusruumist, kuid ta võiks olla ka ühine kultuuriruum. loomulikult on Euroopa Liidus äh, väga erinevaid kultuure, kuid meil on ka ühiseid väärtuseid ning äh, rahvusvahelises äh, elus on samuti kultuuril väga suur tähendus, sest kultuur on inimõigus ja tegelikult peaks ka iga, peaks nende õiguste hulka kuuluma ka õigus kultuuri kasutada. kultuur on ka ühine heaolu kultuuri kultuurist äh, saab rääkida ka nende riikidega, kellega meil ei ole mingit muud koostööd. kultuuriline mõõde võib ulatuda ka näiteks äh, Põhja-Aafrikasse, nendesse riikidesse, mis praegu ehitavad üles uut demokraatlikku ühiskonda. Ehm, vastastikune areng eh, ja kaubanduslik eh, koostöö võiks eh, endas kätkeda ka erinevaid kultuurilisi elemente ning kui me räägime välistegevuse kultuurilisest mõõtmest, siis on meil vaja ka kultuurieksperte selleks, et kultuurist võiks Euroopa Liidu välispoliitikas rääkida organiseeritumal moel, aitäh! suur tänu, härra Piilan, palun! suur aitäh, proua president! Euroopa Liidu kultuuripärand on väga väärtuslik, meie riikides on kultuurid erinevad ning tegemist on sellise ülemaailmse kaubamärgiga, me oleme isegi võimelised õpetama teistele, kuidas oma kultuurist parimat võtta kindlasti on siin suure tähtsusega ka uued tehnoloogiad, mis aitavad meil seista hea ka inimõiguste eest, eriti nendes piirkondades, kus endiselt valitseb tsensuur. internetis on võimalik paljudki ära teha ning seega Euroopa Liit peaks soodustama interneti rolli maailmas ja eriti ähm, suletud ühiskondades. peame suurendama ka liikuvust selleks, et tagada kultuuri ja kultuurivääriline äh, roll ning toetan ka kultuuridiplomaatiat ja hääletasin poolt. Äh, härra Siopar, palun. suur aitäh, proua president väljaütlemised, mis siin raportis äh, sees on, on väga olulised, näiteks öeldes, et Euroopa Liit peab tegutsema ülemaailmselt äh, selleks, et äh, kaitsta pressivabadust, sõnavabadust ning vaba ligipääsu meediakanalitele. samas on õige öelda ka seda, et Euroopa Komisjon peaks edendama ka interneti kasutamise vabadust sest seda ohustatakse mitmeti. kuigi me tahame aga kõiki neid vabadusi, siis äh, samal ajal olin veidi nukker, kui ma hääletasin äh, selle raporti üle, sest et me nõuame teinekord äh, neid põhivabadusi mujal, kuid ei pane tähele seda, et mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole need vabadused tagatud, näiteks me oleme näinud, mis on juhtunud Hollandis ajakirjanikega, kes ei ole äh, vabandust, äh, mis on juhtunud Poolas nende ajakirjanikega, kes ei äh, toeta mm, äh, praegust valitsust, ajakirjanikud kritiseerivad valitsust ning seejärel kiusatakse neid lihtsalt taga. härra Takula, palun. arvoisa puhemies. lugupeetud president, loomulikult on äh, tähtis, et me räägiksime ka kultuurilisest mõõtmest, et me arvestaksime kultuurilise mõõtmega ka äh, välispoliitilistes keskusteludes. ja see on eriti tähtis sellepärast, äh, mis toimub praegu Lähis-Idas. me oleme selle kontekstis aru saanud, et tegelikult me ei ole juba aastakümneid suutnud kultuurilist mõõdet arvestada vaatame näiteks Süüriat ja nende kuuekümne kolmanda aasta seadust, mis äh, lubab äh, inimesi äh, hirmutada ilma mingi põhjuseta ja me tegelikult ei ole seda Äh, tähele pannud, me oleme rääkinud inimõigustest ainult siis, kui me räägime majanduslikust koostööst. minu kolleeg Mitro Repo võttis äh, sa-, samas punktis sõna ja ütles, et äh, inimõiguse alla tegelikult kuulub ka õigus kaustada kult-, kasutada kultuuri või osaleda kultuurielus ja me peaksime seda meeles pidama, kui me räägime inimõigusest inimõigustest ja demokraatiast ning me peaksime kultuurilist mõõdet rohkem rõhutama, aga siis, kui me räägime välispoliitikast, me ei peaks keskenduma ainult majandusele suur aitäh, härra Kurski, palun. tänan, proua president, mina hääletasin selle väga huvipakkuva raporti poolt, mis räägib Euroopa Liidu välistegevuse kultuurilisest mõõtmest. kuidas ma saakski mitte toetada selliseid väiteid, et me peame toot-, toetama demokraatiat ning vaba ligipääsu meediakanalitele üle terve maailma, aga samas on mul mulje, et me hoolime liiga palju sellest, mis toimub Euroopa Liidu piiridest väljaspool ja Euroopa Liidu sees oleme endaga veidi liiga rahul. Poolas, kui praegune koalitsioon ametisse asus, siis ajakirjanikke lasti lahti avalik-õiguslikest meediakanalitest, sellepärast et nad kritiseerisid võimul olevat valitsust, näiteks äh, härra Zabala, äh, proua äh, Kargas ja ka teised ning teistel ajakirjanikel ei öö, lastud samuti oma tööd jätkata avalik-õiguslikes meediakanalites. tegemist on tõesti häbematu tegevusega suur aitäh ja tegelikult ma tahaksin härra Takula tähelepanu siin, me oleme jõudnud viimase raporti juurde, äh, Sanchez-Schmidti raport kultuuri ja loomemajanduse potentsiaali rakendamise kohta ja edasi Sarajevo Euroopa kultuuripealinn kaks tuhat neliteist. Te palusite sõna mõlemas äh, küsimuses, nii et teil on äh, kaks minutit järjest, kõigepealt räägite ühest ja siis teisest. suur aitäh, proua president kõigepealt tahaksin ma rääkida Sanchez-Schmidti eh, raportist ja siinkohal rõhutada seda, et väga oluline on, et Euroopa Liit tõesti ka tunnistab, et kultuuri- ja loomemajandusel on ka mingisugune mõju Euroopa Liidu majanduskasvule ning see tunnistus on iseenesest märkimisväärne sest, sest kaks koma kuus protsenti majanduskasvust tulebki just nimelt kultuuri- ja loomemajandusest ning selles valdkonnas töötab üks protsent Euroopa Liidu tööealisest elanikkonnast ehk siis aastakümneid on kultuuri- ja loomemajandus kasvanud ja kasvab ka edaspidi. aga kui me räägime kultuurilisest mõõtmest, siis on tähtis meeles pidada ka seda, et tegelikult ei käi jutt mitte ainult majanduskasvust, ei kasva mitte ainult majandus, kasvab ka inimene ise, seda ei tohiks kultuuris, kultuurist rääkides mitte kunagi unustada. ning seetõttu ei ole kultuuri mõju midagi sellist, mida me mõõdame lihtsalt SKT muutumise kaudu vaid me peame aru saama, et inimene ei sünni lihtsalt selleks, et oravarattas joosta ja kogu aeg tööd teha, vaid ka selleks, et elada inimväärsel moel, väärikalt ja eh, sellepärast on oluline kultuur ning tähtis on see, et Euroopa Liidu liikmesmaad ja Euroopa Liidu kodanikud seda ei unusta. Euroopa Liit räägib tihti sellest, et me oleme loodud selleks, et teha majanduslikku koostööd, majandusalast koostööd, kuid me unustame vaadata suuremat pilti ja nüüd, mis puudutab Sarajevat ja seda, et ta võiks saada Euroopa kultuuripealinnaks aastal kaks tuhat neliteist, siis ma loodan, et see eesmärk ka tõesti täitub. see on meie ühine eesmärk ning äh, aastal kaks tuhat neliteist möödub teatavasti sada aastat äh, Esimese maailmasõja äh, algusest ja teatavasti see sõda, selle sõja ajendiks olid Sarajevos toimunud sündmused. ja ma loodan, et aastal kaks tuhat neliteist me saame näha äh, Ehm, sellist maailma, millele endiselt jätkub eh, see eh, rahu, mis praegu Euroopas on ja et ka eh, Balkani maad liituvad sellesse protsessi, et ka neil läheb paremini, et me loodame, et aasta kaks tuhat neliteist on hea kogu Euroopale ja ka laiemale maailmale. aitäh, sellega ka lõpevad hääletuste selgitused ja me peatame istungi kuni kella kolmeni, aitäh!